Ladies and gentlemen, darf Sie herzlich begrüßen. mu daamid ja härrad, ma tervitan teid südamest tänasele äh, komisjoni kohtumisele ja homsele ka. nüüd, kas on kellelgi päevakorra projekti mingeid muudatusettepanekuid, kui ei ole, siis ma räägin sellest, mis vahepeal kõik on juhtunud kas tõlke, tõlke probleemid on lahendatud, jah, rumeenia keelega oli alguses probleemi. Enisa raportöör härra Chichester äh, pakub välja kuuenda veebruari hääletamiseks. ma eeldan, et kellelgi midagi selle vastu ei ole, nii et nii saab olema ja ma tahaksin tervitada siin ka mõningaid uusi liikmeid, kes mitte kõik ei ole kohal, aga äh, kui te olete kohal, siis tõuske palun püsti, kui ma teid tervitan. härra Kürk on üks uus, ta ei ole kohal. Salvator Alabar, samuti mitte kohal. Andreas Parea. Amelia Andersdotter. jah, ja algus Lorenzo Fontana siis on uued asendusliikmed veel. Sofia Mazei Kukovitš, Jean Roata ja Gino Trematera. hästi, kõik on need nimetatud uued komisjoni liikmed. jah, esimeeste konverents on otsustanud meile lisada need liikmed, aga kahjuks ei olnud neil täna aega, nii et me oleme veel ilma nendeta siin Äh, oli veel äh, väga energiline arutelu, et kas nad tohivad tulla kohe kohale või mitte ja nüüd on see siis lahenenud. ja nüüd minikuulamine. nimelt seal on üks täiendus, härra Toomas Vinje äh, Euroopa koostalitusvõimelise süsteemide komisjonist on asendatud proua Andriani Fertiga ning Poola minister kes on esindatud, on minister Ostrovski eh, ja tema on eh, tulemas siia ning eh, kümnes punkt, nimelt Poola asepeaminister, majandusminister ei saa tulla ja tema asemel tuleb professor Maciej Kalinski meile siia Vini kuulamisele. nüüd kolmeteistkümnes punkt jääb samaks minister Magdalena Kai, tema asemel eh, tuleb, tema tuleb kohale, sest minister ise paraku ei saa tulla. nii et meil on väga palju asendusi, aga ma olen need kõik ette lugenud ja kui keegi vastu nendele muudatustele ei ole, siis nii jääbki ja midagi ei muutu. nii et tänane päevakorrapunkt, saame selle väga kiiresti läbi võtta, et aruteludeks jääks rohkem hakka aega, nimelt see sisuline punkt kuues keskkonnaalase tegevusprogrammi kokkuvõte ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkide otsustamine. meil vastutab selle küsimuse eest proua Guterres Cortines ja tema saab kõigepealt sõna ja pärast seda variraportöörid ja huvitatud kolleegid veel sõna, neid paistab väga palju siin ei ole täna. nii et proua kolleeg, teil on nüüd sõna. Muchas gracias, señor presidente. Yo me suur tänu. suur tänu, et lubasite minul koostada selle arvamuse projekti. mina olin aastal kaks tuhat kaks variraportöör, kui kuues keskkonnane tegevusprogramm tuli arutusele. nii et mul on hea meel nüüd võrrelda olukorda praegu ja tollal, aga üks küsimus on minu jaoks oluline. nimelt selle ma tahaksin veel läbi rääkida. nimelt konkurentsimoonutused on vahepeal tublisti vähenenud tänu keskkonna peadirektoraadile. ma arvan, et paljud ei ole seda muutust eh, siin teadvustanud omale. Eh, nüüd et keskkonnakomisjoni pädevused äh, ei ole ka väga selged. praegu ma olen viimastel aastatel vaadanud täpsemalt seda, bioloogiline mitmekesisus mm, kuulub nende tegevuse alla ja keskkonna äh, peadirektoraat tegeleb äh, ka bioloogilise mitmekesisusega, peale selle mulla, maapinnakaitse, elupaikade küsimus, vee teema, mis on samuti ülimalt oluline ja meil on käesoleval aastal äh, live programm ja vee aasta välja kuulutatud. nii et tegelikult keskkonna peadirektoraat on äh, saanud šokist üle, et kliimamuutused nende pädevusest välja võeti. loomulikult äh, kliimamuutused on ülimalt mitmetahuline teema. aga tegemist on esirinnas oleva poliitikaga. bioloogiline äh, mitmekesisus jälle on vähem spetsiifiline valdkond. Äh, selles arvamuses, mille ma koostasin, ma üritasin välja tuua need probleemid, mis võivad tõusetuda ning rääkida ka meie suunistest tegemist on kompromissdokumendiga, see on väga üldsõnaline ega pane kellelegi mingisuguseid suuri kohustusi. tegemist on väga teoreetilise äh, dokumendiga, aga tähtis on, et kuidas nüüd hakatakse meetmeid ellu rakendama, millised saavad olema konkreetsed sammud nüüd äh, Eh, keskkonna peadirektoraadis pärast seda, kui nende pädevused muutusid. ma usun, et nad saavad endiselt eh, juhi rollis olla, isegi kui mõned pädevused on neilt ära võetud. Eh, aga hetkel seda juhi rolli nendelt suurt näha ei ole. nüüd peamised teemad, mis on kõige aktuaalsemad. väga tähtis on Äh, äh, keskkonnamõju meie igapäevaelus. kõik struktuurifondid ja suurprojektid äh, nüüd teevad läbi mõjude hinnangu ja need hinnangud muutuvad ajapikku üha rangemaks, aga ma arvan, et seda direk-, selles direktiivis on koondatud tähelepanu ainult osale sellest, millega ta peaks tegelema. nimelt, milline on projektide mõju loodusele, aga peab mõtlema ka visuaalsele mõjule, maastikule mõjule, samuti eh, linnakeskkonnale ja mm, see, selles vallas ei ole komisjon palju ära teinud siin. petitsioonikomisjonis on väga palju petitsioone äh, kus öeldakse, et üks või teine maantee eh, hävitab arheoloogilised leiupaigad ja siis leid-, ametivõimud koha peal ei pea seda üldse oluliseks. ning eh, eh, liidumaades ja piirkondades on see samas väga aktuaalne teema võib-olla eh, need bioloogid, kes kohapeal nende maja, keskkonnaküsimustega tegelevad, ei ole alati hästi kursis näiteks eh, saared, saarte elanike igapäevamuredega. nüüd taastuvate energiaallikate kasutamine ja taastuvenergia tootmine ja kuidas see kõik läheb kokku maastiku säilitamisega, ka sellega peab tegelema Eh, kuhu rajata meie uued elektrijaamad. meil on jah, energiat vaja, aga meil on vaja leida ka need piirkonnad maastikul, kus energiat toota. ei tohiks olla sellist automaatset süstemaatilist projektide realiseerimist kui me direktiivi hakkame nüüd läbi vaatama, tuleb kõiki neid erinevaid aspekte käsitleda. maastik, kümme aastat tagasi see ei olnud aktuaalne teema, aga eh, tänapäeval eh, tänu taevale ühiskond on ärganud ja eh, aru saanud, et mitte ainult esmatähtsad vajadused ei tule rahuldada, tuleb mõelda kaugemale, tuleb mõelda näiteks turismi peale millised on olnud nüüd viimaste kahe aasta suured nurjumised? Eh, viimaste aastate suured nurjumised. Natura kaks tuhat. ja need protsendimäärad, mis seal on toodud, tihtipeale kaitse all näevad, mõistetakse seda, et mitte midagi teha, lihtsalt ümbritseda ala mingi piirdega ja jätta asjad nii, nagu nad on. aga on võimalik ka hoopis paremini kõike korraldada Natura kaks tuhat artikkel kuus minu arvates ei ole korralikult ellu rakendatud. ei arvestata eh, seda, et ka loomad tahavad süüa-juua. Eh, näiteks eh, jahimehed Hispaanias panevad lindudele välja vett ja mm, linnusööta et me peame mõtlema ka selle peale, kas põllumajandus ka mm, kannab hoolt metsloomade ja lindude eest. Natura kaks tuhat paraku on rajatud keeldudele ja mitte, mitte kokkulepetega, kokkulepetele põllumeestega, põllu-, et need tahaksid tõesti säilitada ja kaitsta elupaiku sest tegelikult on ju maaomanik see, kes peab maad majandama ja ka kaitsma ja komisjon peab selle kohta koostama korraliku tegevusplaani ja mitte lähtuma ainult keeldudest. mina olin maapinna mulla direktiivi raportöör ja see pandi riiulile, sest äh, paljud liikmed ei tahtnud sellega tegeleda, aga samas on tegemist äh, suure probleemiga meie kodanike jaoks, meie maapind äh, on saastunud. ja teede rajamisel ei ole arvestatud veekogudega ja sellepärast on meil tekkinud väga palju maalihkeid ja üleujutuste tagajärjed on olnud hävitavad toon ühe näite Prantsusmaa kohta. seadus keelab ehitamise teatud paikadesse, sest sellel võivad olla tõsised tagajärjed keskkonnale ja see on väga õige. nüüd aastaks kaks tuhat viiskümmend tuleb meil nende küsimustega tegeleda holistiliselt, kõikehõlmavalt ja näiteks pestitsiidide direktiiv. pestitsiididest rääkides koondatakse tähelepanu taimestikule, aga meil on suured probleemid lõuna pool just kahjuritega. ja kui me vaatame Vahemere piirkonda ja põhjapiirkonda ja võrdleme neid, siis ta on väga erinevad. ning kliima juurde tulles. ka siin ei saa ühe mõõduga kõiki mõõta. mõnikord tuleb direktiive kohandada kliimatingimustele ühes või teises piirkonnas, sest needki eh, tingimused on väga erinevad. ja tulen nüüd LIFE programmi juurde. ma olin ka raportöör LIFE-i teemal, ma ei tea, kas teil see meeles veel on, aga tollal naised kuulutasid mässu viis, viis raportööri, naisraportööri oli meil Life'i kohta. nüüd seal selles äh, räägitakse programmi rahastamisest, aga Life hõlmab ka terve rida projekte ja Life'i esimesel lugemisel meie suureks üllatuseks komisjon kasutas ära selle, et Life riigistatakse, mis tähendab seda, et iga riik võib oma projekte hakata ise valima ja sellepärast need viis raportööri mm, kuulutasid välja mässu meie sotsiaaldemokraatidena juhtisime tähelepanu sellele, et LIFE peab olema üle-euroopaline programm ja raamprogramm. kui me tahame tõesti, et ta oleks kvaliteetne ja kõiki riike hõlmab ning kohalikud asutused, teadus, teadurid, vabaühendused peavad teadma, et LIFE on üle-euroopaline programm. sest vastasel korral on nii, et Euroopa hakkab maksma eh, kinni neid samu uurimis- ja arendustegevusi, mida koha peal tehakse. Uh me oleme näinud, et tegelikult Life'i tulemused on olnud väga muljetavaldavad ja see on just tänu sellele, et tegemist on äh, riikide üleste programmidega ja need on olnud edukad ja kui kured lendavad üle piiri, nad ei tea, milliste riikide kohal nad lendavad või äh, kui on suured äh, vihmad, siis ka need ei tunne riigipiire. nii et Life peab jääma rahvusvaheliseks, väga tähtis koostöö eh, riikide vahel Euroopa Komisjoni juhtimisel ja tahan lõpetuseks öelda paar sõna ka vee kohta. ma arvan, et siin on meil olnud teatud fundamentalismi ilmingud. Eh, raamdirektiiv ise on suurepärane dokument, aga see on ainult üks osa kogu probleemistikust, veehaldus, veemajandus, põhjaveed, väga palju on aspekte ja nüüd koostatakse projekti, eh, mis tugineb rohkem oskusteabele. Eh, kohalikud omavalitsused, linnad, eh, piirkonnad väga energiliselt viivad ellu vee kvaliteedi norme ja meil on vaja ka paremini teada tehnoloogiate kohta, mis puudutab vee taaskasutust, me peame rohkem tuginema teaduse tulemustele ning omama kõikehõlmavat lähenemisviisi. ärgem unustagem seda, et taimel on vaja mitte ainult vett, vaid ka soolasid ja soolatustamine on samuti üks teema, millega tuleb tegeleda. soolad tavaliselt liiguvad tagasi veega ähm, merre ja see on taimmistikku hävitav, kui nad ei saa vajalikus koguses mineraale nii et nüüd ma kutsun üles komisjoni äh, käivitama integreeritud veepoliitikat ja arvesse võtma kogu veetsüklit me oleme palju rääkinud äh, jõgedest ja sademetest, äh, aga kõigest sellest on vaja sellega tegeleda kompleksselt. meil peavad olema äh, programmid ka põhjavee tarvis. ainult hea oskusteave põhjavee kohta võimaldab meil näiteks tegeleda kildagaasi tootmise probleemidega. nii et lõpetuseks tahan öelda, et keskkonna eh, peadirektoraat peab koondama tähelepanu nendele teemadele, ära kasutama olemasolevad teadusuuringute tulemused ning oma tegevistes üldse rohkem tuginema teadusele ja võtma holistilise lähenemisviisi suur tänu. nüüd variraportöör ei ole kohal. kas keegi soovib sõna selle kohta? komisjon, kas teie tahate midagi selgitada? ja palun. suur tänu, härra esimees, kui lubate, siis teen lühidalt loomulikult äh, suur tänu raportöörile nende paljude väga kasulike ettepanekute eest, no ma ühte asja tahaksin aga selgitada. keskkonna tegevuskavad, nagu te ilmselt ka teate, on väga olulised äh, suunavad dokumendid äh, keskkonnapoliitika jaoks ja aitavad meil programmide eluajal hoida fookust paremini paigas Äh, nagu te teate, esimene tegevuskavade äh, voor äh, sai alguse ju siis, kui Euroopa Liidus oli veel viisteist liikmesriiki, nüüd on neid kakskümmend seitse. selle tegevuskava menetlusele alguses oli väga palju probleeme alguses endaga ja väga oluline on seega teada, mida kuues tegevusprogramm on su-, suutnud saavutada, enne kui alustame seitsmendat. raportöör ütles täiesti õigesti, et et äh, asju on võimalik veel parandada, ega me nii kujutlusvõimetud ei olegi oma peadirektoraadis, nagu teie, härra proua raportöör, arvate. aga paar punkti veel tooksin esile nendest, millele teie tähelepanu viitasite järgmine keskkonnaalane tegevusprogramm peaks keskenduma siis prioriteetsetele eesmärkidele, me tahaksime, et liikmesriigid võtaksid endale selgeid kohustusi selle rakendamise osas ja et äh, võetaks kasutusele need integreeritud lähenemisviisid, millest ka parlament on rääkinud. ja väga oluline on see, et see tegevusprogramm äh, mõjutaks äh, otseselt selle tegevusprogrammi rakendamist. kuid väga paljud küsimused, millest raport on rääkinud, nimelt Äh, elukeskkonna ja pinnase kaitse ja, ja veekaitse, ka siin oleme meie väga huvitatud sellest integreeritud lähenemisest, millele proua raportöör on ka nii palju tähtsust äh, omandanud ja loodetavasti seitsmes tegevusprogramm astub suuri samme edasi selles osas. ja loomulikult äh, proua raportöör on äh, kutsunud üles meid väga selgelt äh, sellele, et keskkonnapoliitikat tuleks äh, senisest paremini rahastada, me oleme sellega täiesti nõus, lisaks LIFE programmile on ju ka veel teisi programme ja väga oluline on meie jaoks see, et kõik need programmid saaksid tekitada süna-, sünergia Horizon kaks tuhat kakskümmend, LIFE programm ja kõik need teised programmid, panustaksid siis äh, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele, pinnase kaitsele, ökosüsteemide kaitsele. ja nüüd konkreetselt see veeküsimus, millele te viitasite viimasena. Äh, selle aasta teisel po-, poolel välja tulev tegevuskava toob äh, esile veelgi kindlasti Äh, neid äh, aspekte, äh, mille alusel oleks veepoliitikat üldiste poliitikatega parem seostada, aga oluline on see, et meil oleks piisav teadmiste baas. kõige selle käivitamiseks te rääkisite vee kasutamise tõhususest keskkonna muut-, kliimamuutustega kohanemise kontekstis samuti ja, ja see on üks nendest valdkondadest, millele ka komisjon on rohkem tähelepanu pööranud. suur tänu teile! kas keegi soovib veel sõna? kui ei, ei siiski proua raportöör, proua eh, Gutierrez Cortines. suur tänu, härra esimees. mul oleks eh, üks lisamärkus veel bioloogilise mitmekesisuse kohta. miks me ei ole suutnud eh, seni võib-olla bioloogilise mitmekesisuse teemat võib-olla nii palju edendada, kui me oleme tahtnud, on see, et me oleme termini valesti valinud. kas mõni teist üldse teab, mida see tähendab? minu meelest bioloogiline mitmekesisus tuleks lahti võtta väiksemateks osadeks ja tuua välja kõige olulisemad küsimused, näiteks nagu putukatega seonduv äh,, igasugused sertifitseerimised, loomad, linnud äh,, putukad, siis kliimamuutused ja kliimamuutused näiteks on ju viinud selleni, et linnuliike on järjest vähem. me peame võtma võib-olla natukene konkreetsema ja pedagoogilisema lähenemise, see peaks olema uuel programmiperioodil meie peamine eesmärk. näiteks kas äh, tänapäeval koolides üldse räägitakse sellest, et linnud toituvad putukatest ja et mida see kõik võib tähendada looduskeskkonnale. suur tänu, ma tahaksin äh, tänada meie raportööri mm, ja suur tänu kõikide mõtete eest, mul oleks öelda ainult üks asi. me peaksime rohkem tähelepanu pöörama bioloogilisele mitmekesisusele, sellepärast et äh, väga paljud liikmesriigid peavad bioloogilist mitmekesisust äh, tavapäratuks, sellepärast et minu koduriigis Rumeenia on näiteks väga suured kaevanduskavad, mis tegelikult, kui need ellu viiakse, on loodusevastased kuriteod. näiteks äh, suur kullakaevandus, äh, tohutute mõõtmetega projekt, kuid äh, selle projektu elluviimisega kaasneb tagasipöördumatud kahjud selle piirkonna metsadele ja juba ongi tegelikult hakatud puid langetama vanast metsast ja minu meelest selliseid asju oleks pidanud ennetama ja komisjoni ülesanne olekski vältida selliste juhtumite tekkimist üldse, suur tänu! väga hea, suur tänu! sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud ja nüüd on meil mõned minutid aega. nimelt sellepärast, et lühikuulamine pidi algama kell viisteist nelikümmend viis, nii et teeme siis väikse pausi, kui olete nõus Äh, ma ei tea, jooge tass kohvi või, või tehke midagi muud ilusat, aga äh, kolmveerand neli siis alustame uuesti ja siis juba minikuulamine. väike paus Ladies and gentlemen, darf die Sitzung wieder eröffnen? daamid ja härrad, alustame jälle tööga. me leppisime kokku, et me võtame nüüd omale aega ja korraldame eh, e-valitsuse teemalise minikuulamise. Eh, kolleeg Tikau on vastutav raportöör ja on kutsunud siia ka eksperdid, keda ma kõiki tervitan, pea kõik on juba teist kohal ja et mitte aega kaotada, kui te olete nõus, siis alustame kohe. ja kõigepealt annangi sõna kolleeg Tiit Kaule. tema teeb sissejuhatavad märkused. palun. Äh, mulțumesc, domnule președinte, vreau să... Suur tänu, esimees tahaksin kõigepealt tänada kõiki asjatundjaid, et nad on meie kutse vastu võtnud ja täna siia tulnud. tegemist on tõesti tähtsa teemaga ja e-valitsusest ei saa ei üle ega ümber, kui me tahame saada meile digitaalset siseturgu. seetõttu ootan põnevusega kõiki tänaseid ettekandeid me tahaksime, et meie e-valitsuse teemaline äh, raport. tegemist on algatusraportiga, äh, et see äh, raport oleks sissejuhatuseks kõigi e-valitsusega seotud teemadesse, et see kirjeldaks erinevaid tõkke, hankeid liikmesriikides, Euroopa tasandil tahame saavutada äh, e-valitsusteenuste äh, koostoimimisvõime ja üheskoos püüame määratleda, millised elemendid aitavad e-valitsuse ja e-valitsusteenuste äh, edu tagada. täna räägime kommunikatsioonivõrgustikest kommunikatsioonisüsteemidest ja ka infosüsteemidest, mida meil on vaja. samuti räägime erinevate e-valitsusteenuste äh, erinevatest arengustaadiumitest äh, mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu. räägime seadusandlikust raamistikust millised Euroopa direktiivid kehtivad, kuidas neid on kohaldatud liikmesriikides. räägime ka elektroonilisest allkirjast ja elektrooniliste allkirjade vastastikusest tunnistamisest Euroopa tasandil ning äh, võimalustest e-allkirjade tunnistamiseks kolmandates riikides, räägime elektroonilisest identiteedist üldisemalt ja ka siin tahaksin äh, öelda, et äh, juba kahe tuhande esimesel aastal lõime me ambitsioonika programmi äh, e-valitsusteenuste kohta, kakskümmend avalikku teenust oli meil plaanis, mida peaks saama pakkuda läbi elektrooniliste abivahendite. osad neist olid suunatud ettevõtetele ärikeskkonnale. ja mõningad äh, sellistest teenustest on tõesti olulised, näiteks äh, elektrooniliste süsteemide kasutamine avalike hangete korraldamisel, äh, pärast nende kasutusele võtmist oleme kogenud edu mitmes valdkonnas, samuti maksustamine, läbi elektrooniliste kanalite ning äh, lõpetuseks üks väga tähtis teenuste valdkond, äh, elektroonilised transporditeenused ja elektrooniline äh, energiavõrk. meie väga oluline on, et meie plaanid oleksid kõikehõlmavad, piisavalt ambitsioonikad ja ma arvan, et me peaksime seetõttu rääkima hoopis uuest õigusraamistikust, ähm, selle asemel, et hakata parandama vanu õigusakte. samuti äh, on mõeldav uus kommunikatsiooni ja infovahetuse infrastruktuur e. E-valitsuse süsteemide puhul ei tohi unustada turvalisuse küsimust, äh, mis on oluline ka elektrooniliste allkirjade vastastikuse tunnistamise äh, küsimuses ja elektroonilise identiteedi küsimuses. siin kuuleme ka, mida komisjonil on järgmisel aastal plaanis teha ja siis äh, oluline, olulised on ka äh, saavutusnäitajad. me peame aga tagama ka vajalikud rahalised vahendid ja unustada ei tohiks rahvusvahelise koostöö vajalikkust alustame kolme äh, komisjoni dokumendiga. kõigepealt äh, e-arved. Äh, tegemist ei ole siis vabatahtliku algatusega, vaid e-arvete võimalusega kogu Euroopa Liidus, siis e-valitsuse tegevuskava teatis komisjonite, komisjoni teatus, teatis erinevate e-valitsusteenuste koostoime kohta. Need kolm äh, dokumenti äh, aitavad meil praegust olukorda hinnata, äh, näha, kas liikmes, kuhu on liikmesriigid jõudnud, millised on tõkked e-valitsuse teenuste arengus vastastikune äh, koostoime äh, liikmesriikide vahel, äh, millised tõkked on selles valdkonnas, millised on võimalikud katalüsaatorid, mis kiirendaksid e-valitsusteenuste arengut. jaanuari alguses läheb äh, see raport äh, tõlkidele, tõlkimiseks äh, ja ITRE-sse räägime raportist kuuendal veebruaril, seejärel viieteistkümnendal veebruaril on viimane päev, mil saate esitada muudatusettepanekuid. meie tänane väike kuulamine ja Euroopa Parlamendi raport, mis käsitleb meie e-valitsust kui proovikivi. see äh, kuulamine aitab meil ehk kõrvaldada neid tõkkeid äh, e-valitsuse teenuste pakkumise teelt äh, ning aitab meil tagada tõesti koos toimivad ja piiriülesed e-teenused, aga minu poolt kõik ootan juba pikisilmi meie asjatundjate arvamusi, sellepärast et ainult üheskoos suudame saavutada äh, meie ambitsioonikad eesmärgid, äh, mis aitavad tagada meile äh, hästi arenenud e-valitsusteenused kogu Euroopa Liidus. suur tänu ja ilma pikemalt venitamata annan sõna härra Juan Regi McGillionile, kes on projekti ametnik äh, meie äh, infoühiskonna ja meedia peadirektoraadist. palun. suur tänu ja suur tänu ka, et andsite meile võimaluse täna äh, teie lühikuulamisel sõnavõttu, suur tänu ka proua Tikaule, kuulasin huviga teie sissejuhatavat sõnavõttu ja teie äh, rõhutatu osas oleme me teiega ühel meelel e. E-valitsus üldiselt on väga tähtis, aga äh, iseäranis oluline on e-valitsuse roll konkurentsivõimelise digitaalse turu arengus. ma olen ette valmistanud ka oma ettekande, mida loodetavasti näete kõige pea ka ekraanidel. ja nagu ma ütlesin, mul on rõõm täna siin teie ees esineda ning loodan, et minu ettekanne aitab teil äh, paremini, paremat ettekujutust äh, saada tänasest teemavaldkonnast ning äh, aitab Euroopa Parlamendil kujutada, kujundada parema ettekujutuse e-valitsusest kui proovikivist konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu teed. räägin e-valitsuse tegevuskavast, mis võeti vastu aasta tagasi E-valitsuse tegevuskava tähistas eelmisel nädalal oma esimest sünnipäeva ja kohe, kui minu ettekanne ilmub ekraanidele, jätkaksin sellega. no näete nüüd isegi, miks koostalitusvõime on nii oluline ka institutsioonide vahel suur tänu. kõigepealt, miks meil on vaja sellist uut tege-, valitsuse tegevuskava, kahe tuhande kuuendast kuni kahe tuhande kümnenda aastani meil juba oli üks tegevuskava, kõik liikmesriigid äh, saavutasid edu e-valitsuse arengus, äh, neil olid oma e-valitsuse strateegiad, äh, lisandusid mitmed uued online teenused kas tõesti on vaja siis uut tegevuskava? me leidsime, et äh, meie e-valitsuse arengul on neli äh, suurt väljakutset ja need on uued väljakutsed. kõigepealt on äh, üha suurem nõudvus avatuse ja suurema läbipaistvuse järele administratsiooni poolt, samuti nõutakse, et kodanikele, äriettevõtetele tuleb ka anda pädevusi äh, ja äh, valitsuse ja kodanike vaheline ja äh, valitsuse ja äriettevõtete vaheline suhe on muutumas. valitsemise viis on muutumas. ja kolmas väljakutse on meie ühisturu tugevdamine, digitaalse ühisturu tugevdamine. liikmesriigid ja komisjon said aru, et e-valitsussüsteemide ja lahenduste äh, arendamise abil äh, äh, kui me seda teeme isoleeritult, tekivad uued tõkked meie ühtsel digitaalturul ka valdkondadele, kus, kus ennem neid tõkkeid äh, ei olnud ja see probleem vajab kindlasti lahendamist. ja äh, pidades silmas meie praegust finantskliimat, me kõik oleme huvitatud sellest, et meie riigisektorid oleksid äh, jätkusuutlikud ja vastaksid kahekümne esimese sajandi vajadustele. viimase kahe aasta jooksul on poliitiliselt päris suur toetus sellele arengule. E-valitsuse tegevuskava eelmisel aastal on üheks tunnistuseks sellest. E-valitsuse tegevuskava oli ministrite kahe tuhande üheksanda aasta deklaratsiooni järg, see deklaratsioon esitati Malmös, kokku tulid kõikide liikmesriikide ministrid ja äh, kõik olid valmis äh, sellist tegevuskava toetama. samuti äh, ettevõtjad toetasid seda tegevuskava, mis on ka tähtis, ja esimest korda lisandus sellele ka kodanike deklaratsioon Nemad rõhutasid äh, loomulikult, äh, kui oluline on läbipaistvuse, osalus äh, ja kodanike ning äriettevõtete arvesse võtmine. selle koostöö tulemusena moodustati neli teemavaldkonda, kasutajatele pädevuste andmine, ühisturg, tõhusus ja lõpetuseks eeltingimused mis aitavad kõike eelnimetatu saavutada. Äh, eeltingimused on siis äh, elektroonilised allkirjad, elektrooniline identiteet, äh, kaasaegse tehnoloogia kiire kasutusele võtmine ja nii edasi ja nii edasi. kõik need ähm, Malmös tehtud plaanid ja visioonid peaksid lähtuma nendest eeltingimustest. nüüd näete siis, kuidas Malmö deklaratsioon ja Euroopa digitaalne tegevuskava on omavahel seotud, näete, siin on siis äh, e valitsuse tegevuskava. Need neli prioriteeti siin pisut üksikasjalikumalt kirjeldatuna, nagu te näete mida me siis mõtleme nende ettevõtete ja kodanikele pädevuste andmisega. Hmm, kõigepealt tarbijale suunatud teenused, juurdepääs tööriistadele, info taaskasutamine. kas te näete neid slaide paremini kui, kui meie? paistab siis teenuste koos tootmine, valitsuse akende avamine kolmandatele osapooltele nii-öelda, et nemad saaksid samuti pakkuda e-valitsusteenuseid meie ühiskonnale, indiviididele, erinevatele rühmitustele. me peame, me ei tohi unustada seda, et ühiskonnas on väga palju talente, debatte ja väga palju teavet, oskusteavet ning valitsus ei pruugi alati teada, mis on kõige parem. tehes koostööd kodanikuühiskonnaga võime me arendada välja kõigi jaoks paremad teenused. siis äh, avaliku sektori info taaskasutamine, mis äh, on väga oluline avatuma, läbipaistvama valitsuse saavutamisele ja samuti aitab luua ärivõimalusi. väga palju valitsuse infot aitaks uusi teenuseid äh, luua. läbipaistvus. läbipaistvus on oluline ka selleks, et kodanikke kaasata poliitilisse tegevusse, seadusandlikku tegevusse meie teine prioriteet, siseturu tugevdamine. Needsamad tõkked, millest ennem rääkisin e-valitsuse ülesandeks on meie elu kergemaks muuta. et teenused, erinevad ülesanded on meist ainult mõne arvutiklõpsu kaugusel äh, mõningas, äh, mõningates liikmesriikides, kuid äh, teistes liikmesriikides selliseid teenuseid teha võib olla isegi raskem või vähemalt sama raske kui nende ülesannete täitmine posti teel. me tahaksime tagada siis et selle, et see nii ei ole, tahame isiklikke isikute mobiilsusele kaasa aidata, et inimesed, üliõpilased saavad äh, reisida paremini, et inimesed saavad ka pensionieas äh, elada mujal äh, teises riigis ja kasutada vajalikke teenuseid siis läbi interneti, kui nad seda soovivad. ja siis selle prioriteedi viimane alapunkt, piiriülesed teenused, üks osa meie tegevuskavast kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peaks meil olema mitmeid piiriüleseid teenuseid, mis on kättesaadavad online. järgmine väljakutse, tõhusus. mida see täpsemalt tähendab, me tahaksime teada, kuidas informatsiooni-kommunikatsioonitehnoloogia ja e-valitsus aitab valitsuse tööd muuta e. e-valitsus ei tähenda mitte ainult seda, et meil on kodulehekülg ja erinevad vormid on kättesaadavad ka interneti kaudu. kui me tahame tõelist e-valitsust, tuleb minna kaugemale, me peame lähenema asjale hoopis uue nurga alt meie avalikus halduses. ja loomulikult e-valitsus peab äh, halduskoormust vähendama. see peab olema märgatav ja samuti peab see aitama kaasa rohelisema, keskkonnasõbralikuma haldamise äh, saavutamisele, vähem reise, vähem paberit ja nii edasi. ja siis äh, loomulikult viimane element olid need eeltingimused, äh, avatud spetsifikatsioonid, koostoimevõli, võime ja siis äh, võtmeelemendid, elektroonilised allkirjad äh, ja innovatiivne e-valitsus äh, ehk siis uute tehnoloogiate kiire kasutusele võtmine. millised on Euroopa Komisjoni käsutuses olevad instrumendid, vahendid, nagu te teate e, valitsus ei ole tegelikult Euroopa tasandi ülesanne ja komisjonil puudub igasugune õigusloomeline pädevus, aga liikmesriigid on üheskoos kokku leppinud, et tegemist on strateegiliselt olulise teemaga Euroopa Liidu jaoks ning liikmesriikide huvides on teha koostööd ühiste eesmärkide saavutamise nimel. mis on meil mitmed poliitilised instrumendid, esimene neist see tegevuskava, ministrite konverentsid, kõrgel tasandi, kõrgemal tasandil meid toetatakse, Bosnanis toimus äh, hiljuti ministrite konverents, samuti on äh, oluline heade tavade vahetamine, võrdlusaluste loomine ja nii edasi ja nii edasi. meie käsutuses on ka mõningad äh, rahastamisvahendid, kõigepealt teadusuuringute valdkond, seitsmes raamprogramm, erinevad raamprogrammid, seitsmes oli viimane neist, kus meil oli üheks eesmärgiks infokommunikatsioonitehnoloogia kasutamine valitsuses, samuti ka deployment äh, infotehnoloogia poliitika toetusprogramm. ja siin näete veel kiiret näidest sellest, millised on meie prioriteetid, see ühisturu tugevdamine, kuidas sellise väljakutsega toime tulla, investeerimine sujuvatesse priiriülestesse e-valitsusteenistes, teenustesse, siis ühine võtmeelementide äh, nimekiri, teenuste nime, teenuste nimekiri ja siis äh, täielik koostoimevõime ja veel üks slaid ja siis oleme jõudnud sellega ühele poole, kaks meie Euroopa digitaalse äh, tegevuskava äh, tähtsamat elementi on siis e-allkiri äh, ja e-identiti-, identiteet. see on võtmetegevus kolm ja siis võtmetegevus kuusteist, nendest kahest teemast kuulete lähikuudel veel päris palju. ja minult praeguseks kõik no,, aitäh! Ganz herzlichen Dank. Das waren die Informatsioon. tänan. see oli nüüd informatsioon komisjonilt. nüüd on teil võimalus küsimusi esitada ja märkusi teha. ja siis läheme teise vooru juurde. kui teil on nüüd küsimusi, siis kohe palun, härra Karas. suur tänu. mul on kolm lühikest märkust ja kolm küsimust Euroopa Liit on teoorias olnud äh, e-valitsuse toetamisel olnud väga aktiivne juba aastast kaheksa tuhat viis oma esimese programmi läbi. lisaks sellele on läbi viidud väga palju uurimusi e-teenuste kasutamise kohta liikmesriikides, kuid väga paljud need tulemused on jäänud suhteliselt äh, kahvatuks väga paljudes liikmesriikides, sealhulgas on ka Kreekas, on e-valitsust ja kasutatud niimoodi, et tegelikult ei ole võideldud bürokraatia vastu. väga paljud e-valitsusteenused äh, baseeruvad samadel vanadel bürokraatlikel menetlusviisidel, me oleme väga ebatõhus, me oleme väga tõhusalt kasutanud tehnoloogia äh, uusi võimalusi bürokraatia masina suurendamiseks Ehm, samas peaks e-teenuste kasutamine ehm, motiveerima inimesi arvuteid kasutama, kui me neile aga ei suuda pakkuda mõistlikke teenuseid, mis nende elu, igapäevaelu ehm, lihtsustavad, siis meie digitaalne agenda lihtsalt lendab läbi. minu küsimus, kas midagi konkreetsemat on ka ära tehtud viimastel aastatel e-valitsuse kohta, kuidas te hindate praegu e-valitsusteenuste Äh, kasutamist ja juurdepääsetavust liikmesriikides. mis on komisjoni lähenemises muutunud selleks, et tõesti kujuneks välja tõeline digitaalne toodete ja teenuste ühisturg, kus valitsus mängib väga, valitsused mängivad väga olulist rolli. ja minu kolmandas küsimus, millised on need mõõdetavad eesmärgid e-valitsuskavadel, mis on tänaseks saavutatud ja millised on, on eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid tulevikuks, aitäh! Äh, proua Tšikau. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin küsida härra Arre Küüilt, et äh, kui suured on rahalised vahendid järgmisel eelarveperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend e-teenuste Äh, pakkumiseks ja ma ei räägi siin võib-olla nii palju arengutest liikmesriikide tasandil, vaid sellest, et kui palju on suunatud vahendeid selleks, et piiriülesne koostoimevõime tagada. Äh, meie Horizon kaks tuhat kolmkümmend programm on käivitunud, kuid mulle tundub, et tuleviku mitmeaastases finantsraamistikus on ka teisi eelarveridu, mida nende teenuste jaoks võiks kasutada. suur tänu! proua Madurell. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin esmalt tänada meie kõnelejat tema antud ülevaate eest. ma vabandan kõigepealt sellepärast, et ma jäin veidi hiljaks. ja võib-olla te tegelikult juba rääkisite nendest asjadest, mille kohta kavatsen küsimuse esitada. aga te rääkisite nendest neljast prioriteedist, mis on tegevuskavas kirjas, ehk teisisõnu, meil on vaja parandada koordineeritust liikmesriikide vahel, et seatud eesmärgid tagada. kas te näete liikmesriikide vahel juba praegu paremat koostööd? suur tänu! aga nüüd siis, härra Regui, teil võimalus vastata. suur tänu nende märkuste ja küsimuste eest härra äh, Tsukalas. mõõdetavad eesmärgid e-valitsuse puhul. eelmises tegevuskavas olid meil väga äh, selgelt piiritletud äh, eesmärgid äh, e-hangete kohta ainult. seal oli öeldud niimoodi, et aastaks kaks tuhat kümme peaks sada protsenti kõikidest avaliku hange, kõikidest avalike hankemenetlustest olema online'is ja, ja vähemalt viiekümne protsendi ulatuses ta-, hankes osalejatest peaksid siis kasutama elektroonilisi vahendeid hankes osalemiseks. see eesmärk öö, äh, äh, tuli välja, oli liiga ambitsioonikas ja viimased näitajad viitavad sellele, et et tegelikult on äh, see protsent ainult äh, alla kuuekümne protsendi, et kui palju avalikest hangetest on kättesaadavad üle interneti ja meil ei ole arvnäitajaid selle kohta, kui palju ettevõtted neid kasutavad. seega selle tegevuskava puhul nüüd oleme seadnud ka endale väga ambitsioonikad eesmärgid, kuid siiski natukene realistlikumad üks nendest on see näiteks, et aastast kaks tuhat viiskümmend, viiskümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest on mingiks hetkeks ära kasu-, on mingi hetk äh, kasutanud mõnda teenust online'is, praegu on neid umbes nelikümmend kaks protsenti, vabandust, see on aastaks kaks tuhat viisteist. viimastel aastatel on areng olnud küll natukene aeglasem, kuid aastal kaks tuhat kümme Äh, nägime me seda, et protsent tõusis äh, seni nähtus kõige kõrgemale ja loodetavasti aastal kaks tuhat viisteist siis see siia viiekümne protsendine eesmärk saavutatakse. ja sama puudutab siis ettevõtlust, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks kaheksakümmend protsenti ettevõtetest kasutab e-valitsuse teenuseid, praegu on see kusagil kuuekümne protsendi peal, nii et loodetavasti ka see eesmärk täidetakse. nüüd ähm, proua Tšika viitas nendele kahekümnele peamisele avaliku sektori teenusele, mis on online'is, neid me oleme, nende kasutamist oleme muutnud aastast kaks tuhat üks. ja me näeme, et äh, see metodoloogia, mida kasutati tollal, äh, on olnud väga edukas, järjest rohkem on riike, kus äh, kõik need äh, peamised teenused on äh, internetis siis kättesaadavad, liikmesriigiti on erinevusi muidugi, aga üldiselt praegu kalduvus on tõesti selline, et, et äh, need eesmärgid on peaaegu igal pool täidetud. mis puudutab nüüd e-teenuste kasutamist, siis selle hindamiseks kasutame ära Eurostati uuringuid, nemad teevad koostööd siseriiklike statistikaametitega äh, koguvad infot selle kohta, kui palju teenuseid äh, rahvases kasutatakse. nüüd esitati küsimus, et äh, palju meil on vahendeid aastat, aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. komisjon äh, Horizon kaks tuhat kakskümmend raames pakkus välja Connecting Europe vahendi, mille eesmärgiks on üle-euroopaliste võrkude loomine energia, kommunikatsiooni ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas peamiselt läbi äh, laia, lairibeühenduse. ja rahalised vahendid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas on äh, umbes üheksa koma kaks miljardit eurot ja sellest on teinud komisjon ettepanek vähemalt kaks miljardit suunata piiriüleste e-teenuste väljaarendamisele sellistes olulistes valdkondades nagu elektroonilised äh, isikutunnis-, äh, tõestamised e, e-arved ja nii edasi. komisjon on oma ettepaneku saatnud nõukokku ja parlamenti ja ühesõnaga, arutelud siis lähevad nüüd edasi erinevate institutsioonide vahel. proua Madurell koordineerimine liikmesriikidega. ma oleks tegelikult pidanud seda mainima meie viienda prioriteedina selles tegevuskavas, see on täiesti selgelt eh, leidnud oma koha kogu selles tegevuskavas. ja tõsi on see, et, et siis ei õnnestu meil midagi, kui liikmesriigid koostööd ei tee viimastel aastatel äh, on äh, soov koostööd teha olnud väga suur. meie kahe tuhande kümnenda tegevuskava raames loodi äh, alltöögrupp ja nüüd meie uue strateegia juures e-vali-, e-valitsuse töögrupp, liikmesriikide esindajad on, on seal osalejad ja nemad siis hindavad saavutatud, jagavad kogemusi ja öö, teevad siis otsuse selle kohta, et kas edasiminek on piisavalt kiire, kas poliitilised eesmärgid õigustavad ennast veel jätkuvalt, nii et liikmesriigid mängivad siin tõesti äärmiselt olulist rolli. see on e-valitsuse tegevuskava üks peamistest prioriteetidest. Äh, suur tänu, härra Aragui, selle sõnavõtu eest ja nende vastuste eest, sellega on esimene paneel ühel pool suur tänu teile ja ma nüüd paluksin siia järgmised eksperdid, äh, härra Katina ja Peter Braine. palun äh, võtke siin üleval kohad sisse ja siis läheme kohe edasi. Jawohl, und wir, we will start. nii et alustame teist osa ja nüüd me räägime e-arvete esitamisest Euroopas ja sellest tõusvat tulu ning meil on väga hea meel siin öelda tere tulemast härra Michel Katinatile ja Peeter Brainele ja kummalgi on kümme minutit sel teemal sõnavõtuks ja siis on meil ka mõned küsimused. härra Katina, palun, alustage. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, proua Tšikau. meie siis esindame kahte peadirektoraati, kes ähm, tegelevad e-arvete küsimusega peadirektoraat on siis ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat, aga ka teenuste ja siseturu peadirektoraati esindan. kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, kui on oluline e-arvete algatus e, töökohtade loomisele ja majanduskasvule me räägime siin ähm, struktuursest äh, algatusest, eesmärgiks on siis see, et ettevõtted juurutaksid integreeritud äh, süsteemid äh, ja et kogu nende tegevus oleks täiesti digitaliseeritud e. e-arved on, on väga oluline osa ettevõtlusmaailmast e-arved on äh, loomulikult kõikide ettevõtete, nii suurte kui ka väikeste tegevuse kesk, keskmes ja need on otseselt seotud nende tootmissüsteemidega, nende arvepidamise ja finantssüsteemidega. ja kui me liigume üle e-arvetele, äh, seda sellepärast, et äh, me oleme liitunud üles digitaalmaailma ja see toob konkurentsivõime osas ja tõhususe osas äh, väga suuri edasiminekuid. E-arved äh, tähendavad seda, et ilmselt maksed äh, tehakse kiiremini, ähm, kindlasti vähenevad riskid, et vahe, et arved ei jõua kohale ja, ja maandab ka väga palju teisi riske, nii nagu ma alguses ka ütlesin praegu aga ainult kümme protsenti ettevõtete äh, vahel edastatud arvetest äh, läheb äh, läbi ähm, elektrooniliste meetmete praegu on süsteemid täiesti kättesaadavad, aga neid ei kasutata. tehnilised barjäärid on täiesti igapäevased, need tulevad eemaldada ja lisaks sellele ka seadusandlikud tõkked, mis nende kasutamist piiravad ja sellepärast võttiski eh, siis komisjon endale kohustuseks eelarveid eh, rohkem motiveerida inimesi kasutusele võtma. aastal kaks tuhat kümme esitasime teatise eelarvete kohta, pakkusime välja tegevuskava ja eesmärgiks oli siis eh, see, et e-arvetest kujuneks aastaks kaks tuhat kakskümmend peamine arvete esitamise viis Euroopas meie eesmärgiks on eh, siis neli võtme-eesmärki, kõigepealt õigusliku raamistiku loomine, mis ei diskrimineeriks e-arvete vastu, nagu te praegu teate, praegune raamistik eh, tegelikult eh, kahjustab e-arvete kasutusevõtu levikut, teiseks e-arvete edendamine just nimelt VKE-de osas, nimelt kui VKE-d võtavad kasutusele e-arved, siis on ka enamus ettevõtlusest ju e, elektronarvetele üle läinud. koostoimevõime ja teine e, ja viimane siis samas üht, ühtsed e, normid nii et aasta aega oleme siis tegelenud nende eesmärkide täitmisega, me oleme näinud minu meelest küll märkimisväärset edasiminekut äh, õigusliku raamistiku osas kõigepealt uus käibemaksudirektiiv, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kümme, millega eemaldati igasugune e-arvete nii-öelda diskrimineerimine. Euroopa Komisjon koostas ka seletavad äh, toimikud selleks, et selgitada siis äh, sea-, äh, seadusandlust ja äh, võimaldada siis liikmesriikidel äh, tõlgendada seadusandlust äh, õigesti, nagu te teate, praegu on see aga tekitanud teatavaid probleeme, nii et see käibemaksudirektiiv läheb ülevaatamisele ja peaks olema redigeeritud aastaks kaks tuhat kaksteist. mis on siis nüüd teine, mis puudutab teise ees, teist eesmärki VKE-de seas e-arvete kasutusele võtmine, me oleme äh, Äh, lähenenud sellele asjale väga pragmaatiliselt, meie projekti eesmärgiks on teenuste andjatega koostöös välja töötada kolm erinevalt äh, vormi äh, sektoritele. võtame kõik huvipooled kokku, suured ja väikesed ettevõtted, teenusepakkujad ja et kujundatakse siis niimoodi ühiskoos välja koostoime võimeline eh, integreeritud süsteem. see peaks taga, tagama selle, et kõik kõikidel sektoritel oleks siis võimalus oma eh, senine digitaalne süsteem säilitada, kuid panna see siis eh, koos töötama teiste süsteemidega. seda juba siis praegu ka tehakse. praeguseni kogemusi meil juba tekstiili, autotootmise ja transpordisektoris äh, aastal kaks tuhat kaksteist äh, käivitame uued projektid turismi ja toiduainete sektoris. nüüd eesmärgid kolm ja neli, selles osas teen natukene lühi, lühemalt, sellepärast et Peter Brain ilmselt räägib sellest samast. nimelt me räägime siin peaasjalikult siis sellest, et äh, e-arved muutuksid normiks kõigepealt tuleks äh, selgitada äh, see äh, seadusandluses, milliseid reegleid tuleb järgida e-arvete väljastamise puhul, näiteks nagu ka siis audiitoritele reeglid, maksuküsimused ja nii edasi. selles valdkonnas oleme me samuti palunud Euroopa ja mm, äh, rahvusvahelistel agentuuridel äh, nõu anda ja et oleks siis võimalik äh, erinevaid arveid omavahel ühtsustada, et kui antakse välja ühes süsteemis arve, et see oleks võimalik siis üle kanda teise ja niimoodi need süsteemid omavahel si-, siduda nüüd äh, tehnoloogia mõttes koos äh, toimevõime, osades sektorites on see suhteliselt lihtne, teistes natukene raskem. on väga oluline, et need andmed, mis edastatakse, et neid oleks võimalik kohandada ümber teise süsteemi äh, ehk siis nimi, aadress ja tarnija, praegu ei ole see võimalik ja ütleksin veel seda, et komisjon üksinda muidugi ei suuda saavutada seda, et minnakse massiliselt üle e-arvete kasutamisele liikmesriikide äh, poolne tegevus on ka väga oluline ja liikmesriigid äh, peaksid võtma endale kohustuse täpselt samamoodi, nagu Euroopa Komisjon on seda teinud, nendele, nende kasutuselevõtu edendamist. ja sellepärast me kutsusimegi üles liikmesriike e-arvete osas kutsuma kokku siseriiklikud foorumid, need foorumid peaksid Äh, toetama e-arvetele üleminekut äh, kohalikul tasandil, olema siis pidevas ühenduses nii era- kui ka avaliku sektoriga, välja tooma, millised on takistused, tegema omapoolseid ettepanekuid nende takistuste eemaldamiseks. ja nii edasi. praeguseks on kaheksateist liikmesriiki sellised foorumid äh, loonud, Itaalia ja Prantsusmaa on teada andnud, et et need luuakse nende riikides samuti, seega siis vähemalt kakskümmend liikmesriiki ongi juba sellised foorumid äh, peatselt loonud. Euroopa tasandil on samuti Euroopa e-arvete foorum loodud, mis koondab äh, siseriiklikud esindajad, aga ka teised huvipooled, keda meie peame olulisteks. see Euroopa Foorum on saanud endale kohustuseks äh, siis äh, anda äh, diagnostiline ülevaade olukorrast praegu ja tuua välja siis need tõkked, mis võivad takistada e-arvete kasutusele võtmist. esimest korda tuldi kokku aastal kaks tuhat üksteist, loodi neli töögruppi, mis peaksid aasta kaks tuhat kaksteist suveks andma infot komisjonile oma tööst siis saame hinnata ka ühtlasi nende tööd ja komisjon äh, saab nende tööle tänu välja tulla siis omapoolsete ettepanekutega, pakkuda välja, millised on need meetmed, ähm, millega ilmselt äh, kõige par-, kõige rohkem e-arvete kasutuselevõttu edendada. lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, et äh, e-arvete osakaal majanduses täna on väga oluline. Euroopa Komisjon äh, tahaks kindlasti, et e-arveid kasutatakse rohkem, me ei saa aga midagi saavutada üksi, toetume liikmesriikide abile, aga loomulikult ka Euroopa Parlamendi toetusele, selleks, et e-arvetest kujuneks Euroopa realiteet. suur tänu! ma tänan teid südamest ja järgmisena on meil härra Braine, palun! tere pärastlõunat, ma tänan! härra koosoleku juhataja, ma tänan, et mind kutsusite. ja mul oli hea meel kuulda, mida härra Katinat ütles, see on vägagi kooskõlas sellega, mis mina tahan öelda. ma olen Peeter Brenne, ma olen PricewaterhouseCoopersi direktor ja mina tegelen just eh, arve, arvete esitamise ja arhiveerimise võrgustikude teemaga ja eh, olen tegelenud ka Euroopa Komisjoni e-arvete projektidega. nüüd, kui me tuleme esimese slaidi juurde, Euroopa tasandil on võimalik kokku hoida kakssada nelikümmend kaks miljardit eurot kuue aasta jooksul. Belgias on arvutusi tehtud, et kuni kolm miljardit eurot on võimalik kokku hoida. see on see potentsiaalne kulude kokkuhoid, mis on tohutu. aga me näeme, et tegelikult e-arvet esitatakse vähem kui viieteist protsendi ulatuses. see on kummaline, ehkki potentsiaalne kulude kokkuhoid on niivõrd suur, ometi kasutatakse ainult viisteist protsenti seda. Eh, tegelikult on õigusaktid olemas ja üks suuremaid probleeme täna on, et me oleme sellisesse väljapääsmatusse olukorda jõudnud, et minu tarnijad ei suuda saata mm, e-arveid ja, ja kliendid ei suuda neid vastu võtta. jah, ja see blokeerib edasiliikumise, sest eh, kui kõik ütlevad, et nemad ei tee seda, siis me edasi liikuda ei saa. nii et see e-arvete esitamise maht peab suurema, et tõesti suurenema, et kõigi jaoks oleks tähtis see e-arvete esitamine ja kolm asja peab kõigepealt toimuma, on vaja kasutada avatud standardeid ja edendada nende laiemat kasutamist Mm, õiguslikud nõuded peavad lihtsustuma ja see protsess on juba alanud. ja minu jaoks kõige tähtsam on see, et ka valitsused näitaksid eeskuju. nii et kui me nüüd läheme järgmise slaidi juurde, siis avatud standardid ja nende kasutamine. meil tuleb ära lahendada see standardimise paradoks. edasi see standardimise paradoks on siin teie ees, meil on niivõrd palju standardeid, lõppkokkuvõttes ei olegi ühtegi. nii et meil on siin UNCEAF ja ISO kaks tuhat kaks finantssektoris ja me teeme, teame, et SEN teeb väga tubli tööd selleks, et tagada nende standardite kokkuviimine, lähendamine, aga paraku see töö alles käib ja komisjon ja parlament ja kõik, kes vähegi saavad, peaksid üritama ergutada seda lähendamise protsessi, et tõesti tekiks üks ja ainus kõikehõlmav standard. ja kui me räägime õiguslikest nõuetest, siis me teame, et käibemaksu puhul on arvete esitamise ja arhiveerimise nõuded juba sätestatud ja äh, äh, taksud peadirektoraat kaks tuhat kaheksa alustas seda tegevust e, ja ette oli nähtud võrdne kohtlemine nii paberarvetele kui ka elektrooniliste arvetele direktiiviga, mis tähendab seda, et e, vanas direktiivi ja nüüd juba maksukohustuslane on see, kes otsustab, kuidas tagada arvete autentsus ja identiteeti tuvastada ning ettevõtted peavad äh, loomulikult korralikult kontrollima oma äriprotsesse äh, ja siis nad saavad ka kasutada ära seda e-arvete esitamise head potentsiaali. aga nagu me kuulsime, kaks tuhat kümme see protsess algas direktiivi äh, vastuvõtmisega, aga nüüd tuleb ikkagi see direktiiv üle võtta liikmesriikide õigusesse. nii et ma palun, et komisjon ja parlament seisaksid hea selle eest, et liikmesriigid oma õiguses ka näeksid ette selle direktiivi sätted, selle direktiivi vaim, mis nõuab võrdset kohtlemist ja mitte mingisuguseid lisatingimusi elektronarvetele. ja lõpetuseks. jah, valitsused peavad eeskuju näitama siin on neil tõesti väga tähtis roll etendada. mina tegelen e-Prior projektiga, see on projekt, mis käivitus aastal kaks tuhat seitse äh, informaatika peadirektoraadi õhutusel komisjonis. tegemist on infrastruktuuriga, mis võimalab tarnijatel saata arveid elektrooniliselt komisjonile ja seda täiesti integreeritult. ja paralleelselt on ka PEPOL projekt, mis võimaldab asutustel Euroopas korraldada e-hankeid ja e-arveid esitada mis tahes tarnijaga Euroopa Liidus ning e-prior on juba täielikult integreeritud PEPOL-i infrastruktuuri ja see näitab, kuivõrd hästi on võimalik panna kaks peamist e-arvetega seotud projekti Euroopas kooskõlla, koostalitusvõimeliseks nad muuta. nagu ma ütlesin, see lahendus on üks näide sellest, kuidas saab XML arveid ettevõtet saata, aga VKE-de jaoks on ka see süsteem, see lahendus hea kasutada. meil on tarnijate portaal, kus ka väike ettevõte võib osaleda seda kasutada selleks, et elektroonilised arveid esitada ja see on kõik väga lihtne. nüüd, mis puudutab edasiarendamist, siis kolmkümmend tarnijat on juba ühendatud äh, e-prior süsteemiga või peaaegu kolmkümmend, aga praktika näitab, et see protsess on pisut aeglasevõitu. ja sellepärast oleme otsustanud raamlepingutesse panna klausli, mis võimaldab komisjonil ka kohustada tarnijaid elektroonilisi arveid saatma ja seda on komisjon ka teinud. nüüd juba on selline nõue ette nähtud tarnijatele. nüüd teenuste osutajad, neilgi palutakse e-prior süsteemi arved elektrooniliselt saata, aga paljud neist kasutavad teenuste äh, pakkujaid ja komisjon arvab, et väga tähtis on teha koostööd nende teenuste pakkujatega, et võideksid nii avalik sektor kui ka erasektor sellest koostööst ning lõpetuseks kõige lõpus seal all leheküljel eh, nimelt eh, praegu kasutavad eh, tööhõive peadirektoraat ja teised direktoraadidki seda e-preor süsteemi ja parlament võib olla võib äh, ka äh, mm, hea seista selle eest, et kõik ametkonnad, kõik Euroopa Liidu institutsioonid hakkaksid kasutama e-hankeid, kui nad suhtlevad oma tarnijatega. ja lõpetuseks, mina olen ka äh, Belgia e-arvete foorumi liige, siin me juba kuulsime paar sõna sellest, härra Katinaat, ja Belgia foorum tõesti vaatab praegu suuri silmi, mis Euroopas toimub ning üritab võimalikult palju õppida Euroopa Liidu institutsioonidelt selles vallas. tähtis on, et Euroopa Liit, komisjon, nõukogu ja parlament tõesti head eeskuju näitaksid e-arvetuse puhul. tänan. ma tänan selle väga täpse informatsiooni eest ja annan nüüd esiteks sõna küsimuseks härra Tsukalasele. ma tänan. Need eh, kaks sõnavõtjat pälvivad minu tänu, nad rääkisid Eh, juba ära palju nendest asjadest, mida ma tahtsin küsida, aga veel kaks märkust. ma tahaksin konkreetset vastust sellele küsimusele, millise tee me peaksime võtma, et elektroonilisi arveid kasutatakse võimalikult peatselt Euroopa Liidus, eriti eh, piiriülese e-kaubanduse puhul. ja teiseks, milline on komisjoni ajakava ja millist rolli etendavad saavad etendada ühised tehnilised standardid siin. kolleegin Herzog. Eh, kolleeg Herzog, palun. vabandust, proua Tikau, minu viga. Eh, suur tänu. Eh, härra Kelly tahab minu arust ka sõna saada aga mina saan juba anda osa vastusest. kahe tuhande üheksandast aastast alates on Euroopa Komisjon andnud mandaadi Euroopa standardiasutustele leid-, need äh, töötaksid välja ühise standardi e-arvetele. mulle meenub, et kui meil olid volinik Tajani äh, kuulamised, siis ma esitasin küsimuse mm, selle algatuse kohta, mis puudutab just e arveid ja me eh, huviga ootame nüüd tegevusplaani, mis kindlasti kiirendaks e-arvete kasutuselevõttu. esimeseks sammuks oleks tagada, et kõik avalike hangete süsteemid kasutaksid e-arveid. ja Manchesteris toimunud konverents ütles, et aastaks kaks tuhat viisteist viiskümmend protsenti kõikidest äh, avalikest hangetest, riigihangetest Euroopa Liidus peaksid mm, kasutama e-arveid. nii et väga tähtis on, et kõik riigihangete süsteemid asuksid kasutama e-arveid. ja sellega valitsused näitaksid eeskuju ja ettevõtted oleksid ka huvitatud e-arvete esitamisest. sellega paraneks eh, nende suhtlemine hangete, riigihangete turgudega. me oleme näinud komisjoni poolt tellitud uurimusi, kus öeldakse, et iga arve puhul, mis esitatakse elektrooniliselt, hoitakse kokku seitse eurosenti lihtsalt väiksem on keskkonna saatamine, ei kasutata paberit või kasutatakse paberit vähem ning kontrollivad asutused ka öö, hoiavad oma energiat kokku, vähem on vigasid ja lõppkokkuvõttes hoitakse kokku kuus eurosenti. sellest on selge näide, et e-arvete kasutamisest tõuseb tulu ja valitsused saaksid eeskuju näidata ja seada siduvaid e-arvete esitamise tingimusi riigihangete puhul. härra Kelly. suur tänu. ma tahaksin, et te räägiksite pisut täpsemalt sellest neljakümne kolmest miljardist, äh, ma ei saa täpselt aru, kui pika aja jooksul see saavutatakse ja äh, kas äh, see puudutab äriettevõtteid, valitsusi ja kas on praegu valitsusi, mis on teistest ees ja milline on üldiselt olukord maailmas? ja te ütlesite, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oleme saavutanud kakskümmend protsenti, aga me kahe tuhande kahekümnendaks. Katina, als ersten. kõigepealt esimene küsimus, sellele on raskem vastata, sellepärast et paraku ei ole me suutnud äh, täpsemalt äh, analüüsida olukorda. Äh, ma ei oska teile öelda, kuidas on kõige parem moodus elektroonilist arvestamist tagada. kui meil oleksid need andmed olemas, siis kindlasti oleksime oma teatises juba sellest teada või oma kommunikatsioonis juba sellest teada andnud meie äh, oleme oma lähenemas teatavaid tõkkeid äh, määratlenud äh, ja nüüd me püüame neid tõkkeid vähehaaval kõrvaldada. aga niikaua, kui meil on tõkkeid, siis on alati ka teatavaid raskusi elektroonilise arengu, plahvatusliku arengu teel ja ma leian, et meil on erinevad foorumid nüüd, äh, liikmesriikide foorumid, Euroopa Liidu foorum äh, ja meie praegu õige, õigeks teeks oleks jätkata nende erinevate tõkete äh, tuvastamist ja siis kõrvaldamist. ma arvan, et kui meil see õnnestub, siis kiiresti elektrooniliste arvete esitamine kasvab võib öelda isegi lausa plahvatuslikult. niisiis käigus on äh, käimas on protsess, aga me ei tea, kuhu me jõuame äh, täpselt, äh, mis aastaks, kui meil see oleks, siis oleks hea. aga mis puudutab äh, ühiseid standardeid, siis ma arvan, et selguse mõttes me peame siin tehnoloogilised asjad üldisest taustast lahus hoidma, neljanda samba all oleme me nii-öelda semantilise mudeli äh, loonud. Äh, sellest semantilisest mudelist lähtudes äh, ollakse välja, on välja, on välja toodud andmed, mida tuleb elektroonilise arvega edestada, nimi, aadress, hind ja nii edasi ja nii edasi. ja tegemist on siis sellise nii-öelda semantilise normaliseerimise protsessiga Euroopa asutused peavad koos tegema NCFAC-iga ja, ja nüüd on nad nagu paljud organisatsioonid oma normid paika pannud ning äh, nad keskenduvad selle elektrooniliste arvete semantilisele külje, ja loodetavasti äh, selles valdkonnas õnnestub meil äh, lõpuks jõuda siis ühise mudelini aga hoiame siis lahus ka tehnoloogilise arengu, tehnoloogilise arengu vallas ma arvan, et me ei saavuta kunagi ühe süsteemi olukorda, meil on väga palju erinevaid süsteeme, aga on olemas e-, erinevad interface süsteemid, mis aitavad erinevate tehniliste süsteemide koostalitust tagada nii et see ei ole problemaatiline. mis puudutab aga avalikku turgu, riigiturgu, siis äh, riigiturg äh, on möödapääsmatu. Äh, sellepärast ja avaldab möödapääsmatut mõju ka ärimaailmale. Euroopa tasandi foorumi kus meil on neli töögruppi ja oleme püüdnud hea, heasid tavasid analüüsida ja kirjeldada ja on liikmesriike, kus on juba langetatud otsused kasutada elektroonilisi arveid iseäranis avalike hangete puhul alati. ja äh, järgnevatel aastatel kavatseme foorumite abil tööd jätkata. Euroopa Foorumil on oma foorumi esimees ja siis lõpuks esitada, esitatab see foorum oma soovitused. ja kui me oleme jõudnud äh, järeldusele, et äh, riigiturg äh, peab ärimaailma kaasa tõmbama, siis me selle otsuse ka teeme aga loomulikult arutelud jätkuvad ja Foorumi soovitused määravad edasised arengud. siis uuringute osas, kui me läheme rasku-, ratsionaalsest seisukohast, siis loomulikult kõik peaksid kasutama elektroonilisi arveid, puudub mingi, igasugune põhjus mitte nende kasutamiseks, aga on mitmesuguseid teisi asjaolusid, mis olukorda mõjutavad, kultuuriline vastumeelsus muutustele ja selle tulemusena äh, meie ei saa otsustada äh, äriettevõtete eest, me võime tõkkeid nende teelt kõrvaldada, kuid äh, on vaja seda nõnda öelda meeleavaldust, demonstratsiooni meil on vaja näidata erinevaid häis, häid tavasid nii, et ettevõtted näeksid, kui äh, kergesti saavutatav äh, ja kui kasulik on äh, nende jaoks siiski elektrooniliste arveste kasutamine. nii et kõige olulisem tõke võib-olla on just nimelt see vastumeelsus ja nüüd härra Brön. suur tänu, härra Kadina. tahaksin härra Katina vastust pisut laiendada, kui me ütleme, et kuus eurot äh, hoiame kokku arve pealt või kolmkümmend eurot hoiame kokku arve pealt, siis äh, see kõik tegelikult sõltub, äh, kuidas ja millist protsessi osa me, me hindame. aga kui ainult üks kümnest tarnijast saadab elektroonilisi arveid, siis kasutegur igal juhul pole eriti suur, hoolimata sellest, et tehnoloogiliselt on see kõik võimalik ja õigusraamistik lubab seda samuti, on siiski veel teatavaid takistusi ja minu meelest on probleemiks just see, et kui ainult üks tarnijatest saadab elektroonilisi arve, siis miks peaks samal ajal rakendama kahte süsteemi, elektroonilist ja paberi paberipõhist süsteemi. elektrooniliste arvete puhul oleks vaja ennekõike arvete mahu kasvu ja siinkohal on eeskuju kõige tugevam jõud. väga paljud tarnijad on neljakümne viie kuni kuuekümne viie aastased ja öö, öö, meil on potentsiaalne maht olemas, kui palutakse ettevõtetel saada elektroonilised arved, siis äh, valitsused äh, esitavad ka konkreetsed tingimused, milliste, milliste standarditest lähtuvalt nad neid arveid soovivad. Äh, ja seetõttu, kui peetakse kinni nendest standarditest, siis ettevõtted ja valitsused juba ise eeskuju näol, äh, eeskuju abil tõmbavad teisi kaasa, äh, tuleb kaasa äh, mahu tõst, standardite edendamine ja seetõttu mina leian, et valitsused võiksid siin küll olla väga heaks eeskujuks. suur tänu! mul on väga kahju, et ma siin äh, teil survet avaldan äh, ja aga meie päevakava on tihe. suur tänu teile ettekannete eest ja suur tänu teie täpsete kommentaaride eest. Läheme edasi meie tänase lühikuulamise järgmise paneeliga. Wir fahren fort und begrüßen suur tänu ja läheme nüüd edasi. härra Ariani Felti, Euroopa koos toimivate süst-, süsteemide äh, komiteest, palun. vabandust, proua Antriani Terti. tere õhtust, ma esindan siin Toomas Vinjat, kes vabandab, et ei saa täna siin olla. kõigepealt tahaksin tänada proua Tikaud selle lahke kutse eest teie lühikuulamisele. nii, oma ettekannet alustaksin öeldes, et viimase, viimase aastakümne jooksul ainult üksikud äh, valitsu-, valitsustest on äh, teinud äh, pingutusi e-valitsusteenuste äh, laiendamiseks piiriüleselt, selleks aga, et Euroopa avalik haldus toimiks piiriüleselt tuleb tagada koostalitusvõime. koostalitusvõime on oluline, sellel on oma sotsiaalne, majanduslik potentsiaal, mida saab veel ära kasutada standardimise määruse ülevaatamise järgselt on parlamendil võimalus kaasa aidata praktiliselt ka e-valitsuse arengule, võttes vastu määruse, mis võimaldab standarditest lähtuva koostöö toimivuse avalike, avaliku halduse puhul. igal juhul tuleb tagada reformi ettepaneku kiire vastuvõtmine selleks, et koostalitusvõime saaks maksimumini areneda lähtuvalt avatud standarditest. oma ettekandes keskenduksin kolmele peamisele valdkonda, valdkonnale. kõigepealt koostalitusvõime olulisus poliitilistes ja seadusandlikes dokumentides. teiseks meil peavad olema avatud standardid äh, selleks, et äh, võimaldada äh, valikut ja mitte piirduda üksikute pakkude, pakkujatega. ja lõpetuseks standardite reformipaketil on suur potentsiaal tagada standardite kasutamine infokommunikatsioonitehnoloogia hangetes ja äh, meil on erinevaid äh, õigusloomelisi äh, dokumente, mis koostalitusvõimega tegelevad ja kirjeldavad seda üldisemalt võtame siin näiteks komisjoni eelmise aasta teatise, mis käsitleb koostalitusvõimet Euroopa avalikus teenustes ja koostalitusvõime raamistiku ülevaatamist kahe tuhande kümnenda aasta septembris avaldas komisjon selle teatise. rõhutati, kui oluline on koostalitusvõime tagamine e-valitsuse teenuste tagamisel piiriüleselt. samuti koostalitusvõimet Äh, peetakse tähtsaks Euroopa äh, kahe tuhande kümnenda aasta äh, mais vastu võetud digitaalpäevakorras või tegevuskavas. digitaalne tegevuskava peab arvesse võtma äh, koostalitusvõimet, see on ainuvõimalik äh, valitud tee. Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidu institutsioonid suhtuvad positiivselt koostalitusvõimesse juba üheksakümnendatest aastatest alates. sellest on räägitud ka Euroopa Liidu tarkvara direktiivis, seal on mitmeid sätteid, mis käsitlevad seda teemat ning Äh, toetavad õigusloomelist tegevust koostalitusvõime parandamiseks. koostalitusvõime äh, oli äh, olulisel kohal ka Microsofti juhtumi puhul. kahe tuhande seitsmendal aastal otsustas kohus, et Microsoft peab tagama koostalituseks vajaliku info kättesaadavuse ja see juhtis tähelepanu sellele, kui oluline on konkurentsiametite roll ja monopolide vastane võitlus. koostalitusvõime äh, ka komisjon esitas oma uue teatise äh, äh, selle kohta, kuidas koostalitusvõime aitab avalikke hankeid odavamaks muuta ja äh, räägime nüüd sellest täpsemalt. võimalus täielikult ühendust võtta läbi infotehnoloogia Äh, see on suurepärane võimalus äh, riikide valitsustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja ettevõtetele üle kogu maailma. see ühenduse äh, võimalus, sujuv koostalitusvõime, mis lähtub infokommunikatsiooni süsteemidest koostalitusvõime tähendab seda, et arvutiprogramm saab suhelda ja vahetada infot teiste arvutiprogrammidega ja mõlemad programmid saavad seda infot kasutada koostalitusvõime erinevates süsteemides on saavutatav ainult siis, kui meil on standardtehnoloogilised interface'id ja selged kommunikatsioonieeskirjad mõned kommunikatsioonistandardid on avatud, aga teised on suletud ja seetõttu ei saavutada äh, täielikku koostalitusvõimet. Äh, erinevad äh, süsteemid äh, tulenevad erinevatest standardimudelitest, avatud standarditega kõik kommunikatsioonitehnoloogia äh, toodete või teenuste müü-, müüjad saavad tagada koostööletusvõime teiste äh, pakkujatega, tarbijad võivad jällegi valida toote, mis vastab nende vajadustele, ilma et ta ka peaks kartma, et nende andmed kaovad või andmete käsitlemise funktsionaalsus kannatab standard, avatud standardite puhul me suurendame äh, konkurentsi turul äh, ja äh, suurendame tarbijate valikut samuti, aga võib olla mingeid puudujääke. avatud maailm on innovatsioonis elav maailm ja laiade valikute maa, maailm ja Äh, omanikutunde äh, kinnitamine äh, aga vastupidi, piirab tarbijate valikut ning seab pidurit innovatsioonile. me tahame sellist maailma, kus kodanikud saaksid avaliku süsteemiga suhelda sujuvalt, kasutades koos toimivaid infotehnoloogilisi süsteeme. teiseks, me tahame, et kodanikud ei peaks olema sunnitud ostma mingisugust konkreetset tarkvara selleks, et valitsuse infole ligi pääseda. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb pidada avalikes hangetes kinni teatavatest tingimustest, kui äh, tegemist on hangetega infokommunikatsioonitehnoloogia vallas. me tahame, et meil ei oleks mingisugust diskrimineerimist, oleks võrdne kohtlemine ja neid põhimõtteid tuleb äh, rakendada kõikide hangete puhul Euroopa <laughs> Euroopa õiglusraamistik nõuab rahvusvaheliste standarditest kinnipidamist kõikide hangete puhul. lisaks äh, tuleb kõikidele tagada võrdne juurdepääs äh, hankeprotsessile ja äh, igal juhul leping, hanke, hanked korraldavad ametivõimud ei tohi seda teha kedagi välja jättes ja diskrimineerides. praegune avalike hangete raamistik nõuab, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed selleks, et Euroopa õigusega kinnitatud standardid oleksid tagatud ka infovahetuse osas ja koostalitusvõime osas. jah, Euroopa Liidu avalike hangete eeskirjade järgi tuleb kohelda kõiki pakkujaid võrdselt, mitte diskrimineerivalt ja ei tohi äh, kedagi välja jätta ja ei tohi eelistada mitte ühtegi äh, konkreetset toodet. Need on põhimõtted, mis on kirjas aluslepingutes. nagu ma ütlesin, need lepingud rõhutavad, kui oluline on mittediskrimineerimine, võrdne kohtlemine ja igasugustes avalike hankeprotsessides Euroopa Liidus seadusandlikud ettepanekud standardimise reformi vallas, mille komisjon juunis vastu võttis ja meie ja seejärel ka parlamenti saates, aitavad parandada meie olemasolevat süsteemi. tuuakse välja, kui oluline on, et riigid, valitsusvõimud kasutaksid olemasolevaid standardeid ja iseäranis oluline on rakendada selliseid standardeid, mida saavad kõik huvitatud pakkujad kasutada see äh, vähendab äh, sulgemise ja piiramise ohtu äh, ja standardite puhul tuleb pidada kinni avatuse põhimõtetest, läbipaistvuse põhimõtetest, samuti tuleb pöörata tähelepanu hooldusvõimalustele, kvaliteedile, asjakohasusele, neutraalsusele, stabiilsusele kõike eelnevalt silmas pidades ja rõhutades avatud standardite tähtsust ja võrdsuse tähtsust, leiame me, et riigiettevõtted peavad rakendama avatud standardeid infotehnoloogia hangete puhul ja peavad äh, pidama silmas koostalitusvõimet. juunis kaks tuhat üksteist komisjon on andnud oma soovitused äh, äh, erafoorumite osas standardite äh, osas äh, rahvusvahelise Euroopa Liidu äh, standardeid infotehnoloogia ja infokommunikatsioonitehnoloogia vallas tuleb tähtsaks pidada. intellektuaalomandi õigused on ka väga olulised. okei. <laughs> In addition, especially from ja lisaks intellektuaalomandi õiguse perspektiivist lähtudes äh, peab ütlema, et see on väga oluline äh, ja äh, avalikud organid peavad ka seda teemavaldkonda mittediskrimineerivalt käsitlema ja intellektuaalomandi õiguse oma ja, ja õigusi tuleb hüvitada. selle kohta on esitatud horisontaalsed juhtnöörid, mis kinnitavad et äh, vaba äh, litse-, vabade litsentside põhimõte. ja komisjoni ettepanek on äh, siin väga oluline ja liikmesriikide ko-, poolne kohaldamine aitab meil tagada parema koostalitusvõime riigisektoris. tuleb rõhutada, et liikmesriigid on valmis toetama avatud avatust, see on oluline. infokommunikatsioonitehnoloogia toodete äh, puhul peaksid avalike hangete korraldajad äh, avatud standardid äh, järgima ja sellekohaseid eeskirju järgima avatud Äh, allikad on siin üheks võimaluseks. lõpetuseks ütleksin ma, et kõiki, kõike eelöeldut tuleks arvesse võtta, seda peaks tegema ka Euroopa Parlament, kui asutatakse äh, hääletama infokommunikatsioonitehnoloogia standardite küsimustes. see on möödapääsmatu, kui tahame tagada äh, avalik, avalikus sektoris infokommunikatsioonitehnoloogia koostalitusvõime standard juhtimise äh, reformist peab saama Euroopa Liidu uus õigusraamistik. suur tänu selle täiendava informatsiooni eest. kas on küsimusi? härra Tsukalas. suur tänu, härra esimees, mul on kaks lühikest küsimust. <clears throat> kõigepealt, kuidas võiks Euroopa Liit tagada selle, et et äh, avalike teenuste standardimise alased jõupingutused oleksid siiski positiivseks tõukeks ega ei takistaks hoopiski mitte digitaalsete teenuste levikut. ja teiseks, äh, millised on need miinimumstandardid, äh, mida peaks püüdma rakendada selleks, et areneks välja Euroopa-ülene avalike teenuste turg ja kuidas võiks Euroopa Liit vältida seda, et ta laskub liigselt detailidesse, suur tänu! proua Ferdi, kas vastate sellele? jah, muidugi. kõigepealt, nagu ma juba oma kõnes ütlesin on väga oluline tagada see, et koostalitusvõime oleks nii lähedane kui võimalik ja loomulikult on koostalitusvõime oluline Euroopa Liidus avalike teenuste levikuks. üks põhjuseid, miks me üldse oleme kokku tulnud täna, on see, et Euroopa Liidus on vajaka koostalitusest ja see on loomulikult oluliselt olnud tõkkeks viimastel aastakümnetel sellise teenusteturu väljakujunemiseks see oli nüüd minu vastus esimeseks küsimuseks, mis nüüd puudutab miinimumstandardeid ja seda, et Euroopa Liit peaks vältima liigset detailidesse raskumist, üritan vastata juristina, mitte tehnikuna. Need äh, ettepanekud, kui need juunis vastu võeti, annavad piisavalt detailset infot, aga jäävad siiski suhteliselt üldiseks, selleks, et anda üldine raamistik selle kohta, kuidas standardeid tuleks kasutusele võtta, selleks et vältida äh, liigselt talise liskumist, vastuskumist, ma ei tea, kas see nüüd vastas teie küsimusele, aga võin täiendada, härra Sakalas on rahul, suur tänu ja kui olete nüüd nõus, siis saab sõna veel kord proua Tšikau kokkuvõtteks. nimelt meile tundub, et meie viimane kõneleja ei jõua õigeaegselt kohale, jääb natukene hiljaks ja sellepärast võtab siis võib-olla Prodik ka praegu asja kokku. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sellest arutelust on huvitatud olnud. suur tänu ka ekspertidele, kes eh, oma seisukohti on avaldanud ja oma soovitusi on teinud selle kohta, mis on saavutatud, mis tuleks saavutada ära liikmesriikides ja Euroopa Liidus ja ettevõtetes. kõige olulisem on aga see, et me peame tegema koostööd. koostööd, kui me tahame, et välja kujuneks tõesti digitaalne siseturg. jah, e, mingisugust andmete standardimist on muidugi vaja. see on oluline nii e-arvete jaoks, aga on ühtlasi ka asi, millest e, kasu lõikaksid kõikvõimalikud e, e-teenused kuid loomulikult need e-arvesüsteemid ei peaks olema kokkusobivad mitte ainult avalike hangete süsteemidega, aga näiteks ka äriregistrite süsteemidega, käibemaksukohuslaste nimekirjadega ja nii edasi. selline lähenemine on vajalik horisontaalsel tasandil, kui me tahame tagada erinevate e-teenuste koostoimetusvõime nüüd e-arvete juurutamine kui selline, siis mina arvan, et äh, väga oluliseks kujuneb siin ilmselt see, millist edu saavutatakse mm, digitaalallkirjade vastastikusel tunnustamisel. miks ma sellest räägin? seda sellepärast, et praegu käib arutelu digitaalallkirjade ja äh, autentse äh, ja e-autontimise osas Äh, avalikud avaliku sektori muidugi andmebaasid on väga olulised ja praegune menetlus on suhteliselt sarnane äh, sellele, mida tulevikus ette nähakse. digitaalallkiri on defineeritud kui elektrooniliste andmete kogu Äh, ja peaks kokku sobima siis teiste e-autentimiste vahenditega, nii nagu on lõikes kaks öelnud. kuid täiesti selge on see, et omavahel peaks neid kahte asja suutma eristada. põhimõtteliselt igasugune allkiri on ju mõnes mõttes autentsuse tuvastamine, kuid digitaalallkirja puhul see autentsus, millest räägitakse direktiivis, võib viidata andmete autentsusele, mitte öö, äh, nende andmete andja autentsusele. seega igasugune tuvastamisprotsess, kus ainult seda allkirja kui sellist tuvastatakse, seda ei saa äh, täisväärtuslikuks digitaalallkirjaks lugeda sellepärast on oluline rõhutada, et väga paljud riigid, kes on erinevaid meetmeid äh, isiku tuvastamiseks toonud välja, on praegu üleminekufaasis. ja isegi, kui need autentimisvahendid on kasutajasõbralikumad, ei, ei suudeta nende puhul tagada piisavat turvalisuse tasa, taset. sellepärast on oluline, et digitaalallkiri ja digitaalne isikutunnist, tunnustam-, tunnustamine on õiguslikus raamistikus ka väga täpselt ära määratud. ma räägiksin paari mõne sõnaga sellest, et äh, digitaalallkirjade tunnustamine e-valitsuse mm, aplikatsioonide vahel on liikmesriigiti erinev, on väga vähe liikmesriike, kes on rakendanud ühtse äh, poliitika digitaalallkirja ja sellega seonduv taristu osas, samas väga paljud liikmesriigid keskenduvad äh, hoopis Äh, siseriiklikule äh, seadusandlusele ja ei ole pööranud nii palju tähelepanu digitaalallkirjade piiriülesele tunnustamisele. ja seega mina arvan, et arengu seisukohast nende aplikatsioonide väljaarendamise osas, mille aluseks on digitaalallkirjade piiriülene ja Euroopa-ülene tunnustamine, et kuidas neid digitaalallkirju tõendada Nende jaoks oleks kõige parem soovitus luua tõendavate asutuste konföderatsioon. selle konventsiooni aluseks on siis samuti see ühe akna süsteem see süsteem hõlmaks siis äh, liikmesriikide ametiasutused ja nii tagatakse digitaalallkirjade, allkirjade vastastikune tunnustamine. ma tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa tasandil peavad e-teenuste süsteemid olema koostalitusvõimelised ähm, digitaalkirja ja isikutuvastamise osas, aga ka taristud peavad kokku sobima uuringud, mille komisjon on tellinud, näitavad seda, et praegu on viis liikmesriiki selgelt siin teistest ees, sellepärast et nad on ähm, taganud äh, selle, et teenused on kättesaadavad ja mm, e-teenused kahekümne peamise avaliku teenuse äh, võimaldamise puhul on äh, tagatud Austria, Malta, Portugal, Sloveenia ja Rootsi riigis. Äh, on ainult seega viis näidet, kus äh, elektroonilised äh, sertifikaadid on käibel. Euroopa Komisjonis on pilootprojekte piiriülese avalike hangete süsteemi väljakujundamiseks, kus Ehm, siis kõik oleks elektrooniline, aga mainiksin ka Euroopa e-valitsusteenuste raamistik, pean siin silmas õigusliku raamistiku standardid, eh, kuidas seda hallatakse, kriteeriumid ja nii edasi. see raamistik tuleb Euroopa tasandil äh, üle vaadata, kui me tahame, et see sobiks kokku mm, teiste süsteemidega ja kui me tahame eh, asjad käima lükata nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. kahjuks äh, väga paljudes liikmesriikides seda koostööõigusvõimet ei ole tagatud, isegi avaliku sektori teenuste puhul, mis on siis internetti üle viidud ma ei räägi siin isegi ju mitte siis seega piiriülestest teenustest, vaid isegi kahjuks siis mõnedes liikmesriikides ei, ei äh, lähe need süsteemid omavahel kokku. väga oluline on muidugi ka e-teenuste puhul äh, turvalisus, äh, STOA Euroopa Parlamendi eh, teaduspaneel käivitas minu algatusel edenduste eh, süsteemide turvalisuse osas ülevaate, uuringu. ja tegelikult on väga huvitav see, mis selle uuringu tulemuseks eh, saab olema, ma kutsuksin kolleege, kui te olete asjast huvitatud, STOA kohtumistele tulema või kui soovite, siis ma võiksin teid hoida kursis sellega, milliseid edusamme on tehtud ja võib-olla saaksite niimoodi natukene aktiivsemalt kõik osaleda selles ettevõtmises. ja kuivõrd juba turvalisusest kord juttu tuli, siis hiljuti nägin äh, statistikat äh, selle kohta, et äh, et kui palju rünnakuid on tehtud äh, elektrooniliste siseriiklike avalike hanketeenuste vastu. viiskümmend kaks koma kolm protsenti rünnakutest olid sellise keskmise tõsisusega, nelikümmend protsenti madala tõsidusega ja kaks koma viis protsenti olid siis väga tõsiselt tõsised rünnakud, mida peetakse silmas tõsiste rünnakute all, nimelt üritati siis kas halduri õigused äh, üle võtta või teatavate kasutajate õigused üle võtta või oli tegemist siis konkreetse rünnakuga siis veebiaplikatsioonide vastu? on infot ka selle kohta, milliseid rünnakuid on tehtud, äh, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süstide suht-, vastu on neid rünnakuid olnud kogu rünnakute arvest umbes kakskümmend üheksa koma neli protsenti ja nii edasi ja nii edasi. nii et kui me tõesti tahame käivitada selliseid süsteeme, mis on koostöödes võimelised ja et neid, need võimaldavad ka e-teenuste kasutamist, on meil vaja piisavalt äh, kõrget turvalisustase tagada nii kommunikatsiooniteenuste, aga ka aplikatsioonide osas, mida on vaja selleks, mm, et see koostalitusvõime siiski äh, tagataks. ja lõpetuseks ütleksin, et kui me räägime e-teenuste väljakujundamisest, siis muidugi kasutajate seisukohad on ka väga olulised. Need süsteemid peavad olema kasutajasõbralikud standardid äh, on väga olulised, isegi äh, üliolulised, kui me tahame vältida seda, et äh, peaks kogu aeg ühte ja sedasama infot salvestama ühes ja samas süsteemis ikka ja jälle. alles hiljuti võeti vastu pakett avatud andmete kohta. praktiliselt see peaks muutma siis seda direktiivi, mis puudutab avalike, avalikus sektoris talletatud info osas, aga tulevikus tuleb tagada see, et nende andmete kasutamine oleks võimalik ka süsteemide vahel, näiteks et kuidas isikuandmetele saadakse juurde veel kümne, viieteistkümne, kahekümne aasta pärast kogu see info, mis erinevates andmebaasides on salvestatud, riigisektoris äh, peab olema juurdepääsetav lihtsalt äh, kasutajasõbralikult ja peaks olema seega sellises formaadis, et see vastab tuleviku tehnoloogilistele arengutele. ja lõpetuseks veel kord tahaksin ma rõhutada seda, kui oluline on siiski digitaalallkirjade vastastikune tunnustamine seadusandliku paketi tähtsus on suur see puudutab siis nüüd otseselt muudatusi sellesse direktiivi, mis seni on reguleerinud digitaalallkirjade valdkonda ja kui olulised on äh, igasugused seadusandlikud algatused ähm, isikutunnus äh, tuvastamiseks äh, internetikeskkonnas. ja veel kord, meil oleks kindlasti minu meelest vaja äh, sertifitseerivate ametkondade äh, föderatsiooni, ainult nii saaksime me tagada selle, et digitaalallkirju tõesti vastastikku tunnustatakse. minu meelest tee meie ees on pikk, kuid samas ma arvan, et mitte sugugi ei tohiks öö, kohkuda tagasi ja me peaksime seadma endale ambitsioonikad eesmärgid kõikide projektide puhul, selleks, et tagada e-teenuste kaastalitlusvõime, kuid samas liikmesriigid peaksid andma piisavaid vahendeid selleks, et äh, e-teenuste süsteemid oleksid äh, äh, kokkusobivad liikmesriikide tasandil ja turvalisus on ka oluline. aga on algatusi, mis kindlasti aitavad mõjutada nii riike kui ka ettevõtteid, mine üle, minna, minema üle äh, Ehm, tõusamatele vahenditele, näiteks nagu e-arved ja e-teenused, loodetavasti meie raport kujuneb eh, komisjonis huvitavaks, suur tänu kõikidele ekspertidele ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes täna leidsid aega meiega liituda ja suure huviga ootan siis juba muudatusettepanekuid, mille kolleegid tahaksid esitada. meiegi täname teid südamest ja sellega lõpetan meie koosoleku. ma tänan teid südamest ja viie minuti pärast hakkab koordinaatorite koosolek. suur tänu!